naranjas aquí. El señor presidente. Buenas noches, amigas. tere õhtust. tere õhtust, kallid sõbrad. me jätkame oma istungiga ja meil on ka proua volinik kohal. meie endine kolleeg proua Malmström on siinkohal. ja me alustame järgneva päevakorrapunktiga, siin on siis tegu teise lugemisega proua äh, Lamberti raportist, mis puudutab siis Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti loomist. see on äärmiselt oluline küsimus ja Jean Lambert annab meile kindlasti kõige värskemat infot proua Lambert, teil on neli minutit raportorina aega tutvustuseks. Sure aitäh, president, üritan teile rääkida sellest, mis siin äh, selle teemaga seostub, loomulikult on tegemist väga ostulise, vastuolulise teemaga, mitmed parlamendiliikmed ei ole julgenud siia isegi tulla selleks, et sellest rääkida, aga need, kes on piisavalt julged, haaravad sellest võimalusest. tahaksin alustuseks tänada kõiki varo-, variraportööre, kes väga oluliselt panustasid sellesse tööst ning äh, võimaldasid saavutada meil ühise meeskonna tööta-, ühise äh, seisukoha tä-, töötades meeskonnaga. tahaksin tänada ka eesistujariike, kes osalesid selles töös, eelkõige just Rootsi eesistujat, kes näitas üles avatud suhtumist ning äh, mis võimaldas meil edukaid läbirääkimisi pidada ka nõukoguga, vähemalt mõnikord. mida me siis saavutasime? ühise Euroopa varjupaigaküsimuste tuge, tugiameti eesmärk on teha kvaliteetseid otsuseid nende jaoks, kes vajavad kaitset ning tegemist võib olla tõesti elu ja surma küsimusega nende inimeste puhul. on teada-tuntud asjaolu, et käesolev süsteem ei ole ühtlaselt loodud kõikides liikmesriikides, on suuri erinevusi ning see tekitab usalduse puudust ja need, kes üritavad teha objektiivseid otsuseid, kahjust, saavad mõnikord kahju nende tõttu, kes ei äh, toeta ühtset süsteeme, ühtset süsteemi ning see kahjustab kogu süsteemi. ning mõnikord jääb ka mulje, et äh, mõningate osapoolte poolt on puudu solidaarsusest ning nad ei toeta praktiliselt otsuste tegemist. on loodud ka plaan koop-, koostööks liikmesriikide vahel, mis on kaasa toonud positiivseid arenguid, aga see on näidanud ka selgelt, et äh, sedasorti lähenemisel on omad puudused. seega luuakse varjupaigaküsimuste tugiamet selleks, et tugevdada ühtset lähenemist ning toetada riike, kes on erilise surve all. juba praegu on sellele ametile antud mõningaid spetsiifilisi ülesandeid Euroopa Parlamendi põhieesmärk läbirääkimistes seoses selle tugiametiga on olnud saavutada suuremat solidaarsust liikmesriikide vahel ning suurendada ka äh, kodanikuühiskonna ning ÜRO pagulaste ülemvoliniku kaasatust ning on üritatud looda ka seoseid erinevate süsteemi osade vahel. Euroopa Parlament on kuulanud üle ka võimalikke kandidaate ning andnud äh, tagasisidet selle kohta, kuidas asjad arenevad ning äh, me esitame ka äh, aruande komisjonile ning kutsume selle ameti direktoriga meile aru andma. parlamendi seo-, suhted ametiga on nüüd midagi, mida töörühmas arutatakse ning äh, ma ise võin öelda, et äh, selle tugiametiga seoses abe, aset leidnud läbirääkimiste osas äh, oli mõningaid päris raskeid hetki. Euroopa Parlament soovis saavutada oma eesmärke, komisjonil olid jällegi vastupidised eesmärgid ning saavutati teatav kompromiss. nüüd me teame, mida me peame ootama ning äh, loodetavasti saavutatud tulemus tagab äh, praktilise koostöö liikmesriikide vahel varjupaiga osas. paljudele liikmesriikidele pakutakse tänu sellele ametile ekspertteadmisi ning paljud nendest ekspertteadmistest võivad olla vägagi väärtuslikud. me teame, et paljudel liikmesriikidel on äh, tihedad sidemed vabaühendustega ning me tahtsime ka tagada, et kohalikud ametivõimud vastavad süsteemi vajadustele ning et ka nemad on piisavalt kaasatud. nii et äh, meil on hea meel, et äh, sellesse ametisse on natuke elu sisse puhutud. kokkuvõttes arvame me, et tugiamet võib mängida olulist rolli varjupaigasüsteemi parandamisel Euroopas, parandada selle kvaliteeti ning äh, võib aidata meil tagada usaldus ning Äh, vastastikune toetus Euroopa Liidus. tahaksin paluda ka, et liikmesriigid, kes osalevad selles süsteemis, oleksid rohkem avatud, kaasaksid rohkem ka erinevad institutsioonid ning kodanikuühistuse, ühend, kodanikuühendused. sest tegemist ei ole mitte ainult valitsustevahelise süsteemiga, vaid uue Euroopa Liidu institutsiooniga, aitäh! suur tänu, Jean! nüüd saab äh, proua volinik Malmström sõna ja komisjoni nimel on tal siis võimalus vastata raportööri ettekandele. suur tänu! mul on tõesti väga hea meel, et me oleme jõudnud nüüd selle dokumendi mm, lõppmenetluse juurde, millega luuakse Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet. me juba alustasime sellega kaheksateistkümnendal veebruaril kaks tuhat üheksa, siis määruse ettepaneku tööga selle ameti loomine on olnud komisjoni töö eesmärgiks juba mitmeid aastaid ning äh, ka mina olen selle tööga mitu aastat tegelenud. me veel, peab olema selline süsteem, millel on ühised äh, eesmärgid, standardid ja see peab põhinema ka solidaarsusel ning see tähendab äh, ka solidaarsust sisserändajatega, ka transiitriikidega ja ka solidaarsust liikmesriikidega on meil vaja rohkem just äh, solidaarsus liikmesriikidega on äärmiselt oluline, see tähendab äh, siis äh, koostööd varjupaiga küsimuste osas. koostöö tugevdamine on äärmiselt oluline ja kahe tuhande kaheksandal aastal vastav pakt ka ähm, seadis eesmärgiks varjupaiga küsimuste tugiameti loomise selleks, et koostööd tugevdada. see peab olema ka ühise Äh, varjupaigasüsteemi loomise üheks nurgakiviks. see pakub äh, konkreetset äh, tegutsemistuge ja vastavaid standardeid ja koostööstandardeid liikmesriikide jaoks. selle, siin on ette nähtud ka väljaõpe, kuidas varjupaigataotlustega menetleda ja varjupaiga küsimuste tugiamet pakub samuti abi liikmesriikidele, kes on sattunud kõige suurema surve alla, saates sinna oma eksperte, kes aitavad siis kohapealseid ametivõime. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendis on nii palju head tööd ära tehtud ja mul on ka väga hea meel, et äh, proua äh, Lambert on teinud äh, väga head tööd ja tänan ka mm, raportööre ja variraportööre selle dokumendi töö, väljatöötamises. Teie töö on olnud äärmiselt väärtuslik meie jaoks ning äh, ma loodan, et äh, need on nüüd need viimased sammud, mis viivad väga kiiresti varjupaiga küsimuste tugiameti loomiseni. suur tänu, proua volinik, ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt äh, Simon Bussutil kaheks minutiks. tema kõneleb Rahvapartei nimel. suur tänu, härra president, kõigepealt ma sooviksin äh, proua Lambertit õnnitleda selle äh, raporti väljatöötamise puhul ja tänaksin teda ka väga hea koostöö eest. rahvapartei on väga positiivne tugiameti loomise osas. see annab ähm, varjupaiga taotlejatele suuremat tuge ja see samuti tugevdab äh, Euroopa Liidu ühise varjupaigapoliitika kui väljakujundamist. mina olen uhke selle üle, et äh, tugiamet luuakse äh, Valletas, minu koduriigi pealinnas. me peame mõistma, et äh, Euroopa varjupaigapoliitika peab põhinema ühel sõnal ja selleks on solidaarsus. solidaarsust tuleb üles näidata nende inimeste suhtes, kes on tulnud Euroopa Liidu liikmesriikidesse küsima varjupaika ja kellel on ka õigus saada kaitset Euroopa Liidu liikmesriikidelt. ja solidaarsust peame üles näitama ka nende riikidega ja ka liikmesriikidega, nagu proua volinik väga õigesti ütles, kes on selle probleemiga kõige rohkem silmitsi sattunud. praegu ei ole seda probleemi jagatud liikmesriikide vahel nii nagu vaja ja seda survet. seetõttu me peame arvestama, et solidaarsusel on äh, kaks poolt. solidaarsust äh, on vaja üles näidata varjupaiga taotlejatele, äh, taotlejate suhtes ja ka liikmesriikide suhtes, kes tegelevad varjupaiga taotlejatega. me oleme saanud aru, kui oluline on see küsimus, kuid me peame need arutelud ka üle viima tegudesse ja siin sekkubki nüüd varjupaigaküsimuste tugiamet. me peame tegema kõik selleks, et äh, solidaarsus äh, muudetaks ka tegudeks. seetõttu ma loodan, et äh, tugiamet alustab oma tööd võimalikult kiiresti ja loomulikult ma sooviksin teile ka tagada, et Euroopa Parlamendi liikmetena me kindlasti ka vaatame, kuidas tugiamet oma tööd teeb järgnevatel aastatel ja kuudel. suur tänu, härra Pussutil. sooviksin öelda kõigile, et meid on siin kohal väga vähe, kuid sellegipoolest palun ärge minge oma kõneaja piirangutest üle, ma ei sooviks teie kõnesid katkestada. ja nüüd saavad äh, saab sõna proua Guillaume sotsialistide ja demokraatide nimel. kallid kolleegid, austatud härra president, ka mina tahaksin omalt poolt kõigepealt tänada proua Lambert'i ja härra Moresi selle suurepärase töö eest, mis nad on ära teinud ja mis võimaldab meil paari päeva pärast, kui õhuliiklus on uuesti taastunud, äh, anda omapoolne heakskiit Euroopa Tugiameti loomisele ja ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel selle üle, et meil on hea meel, et luuakse see amet ja ta hakkab tegelema praktilise koostööga ja ta võimaldab vähendada neid suuri erinevusi, mis on erinevate liikmesriikide vahel varjupaiga küsimustes ja seda vaatamata harmoneerimisele, mis tänu Tamperel on aset leidnud. ja see võimaldab ka meile tagada praeguses toimimises kooskõla. ma tahaksin rõhutada ka väga tähtsat rolli, mida kodanikuühiskond on etendanud selle konsultatiivfoorumil seoses selle bürooga. ja nemad on just need, kes kohapeal tööd teevad ja teavad kõige täpsemini, millised on need raskused ja probleemid, millega varjupaigataotlejad kohapeal kokku puutuvad. me peame äh, tunnistama, et siiski on teatud mõrumaitsega juures sellel küsimusel. Euroopa Parlament kahetseb seda, et ta ei saanud oma sõna öelda näiteks selle ametidirektori ametinimetus, nime, ametisse nimetamisel ja büroo ei saa ka tugineda kohustuslikule solidaarsusele liikmesriikide äh, vahel selleks, et lahendada Euroopas esinev probleem. et vabatahtlik solidaarsus ja kui Äh, keeldutakse sellest, et üldse viidatagi äh, siduvamale äh, süsteemile, et kuidas me siis saavutame omale seotud ees, seatud eesmärgid. selle ameti loomine illustreerib väga hästi Euroopa ühise varjupaigapoliitika elluviimist ja kõik räägivad sellest, räägib sellest kahe tuhande kaheksanda aasta varjupaigapakt, aga samas tundub siiski äh, Äh, üllatav see, et needsamad liikmesriigid, kes on sellele alla kirjutanud, et kui on vaja sõnadelt üle minna tegudele ja paika panna ühised reeglid, siis ei ole nad selleks nii valmis. ja nõukogu on paika pannud terve rea äh, meetmeid äh, ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks. aga varjupaigapakett oli mitmeid kuid blokeeritud ja tegemist äh, oli äh, tõeliselt poliitilise küsimusega, ma kutsuksin liikmesriike üles looma tõelise solidaarse Euroopa ja kui neid repressiivmeetmed mm, võitlevad öö, äh, Äh, selliste äh, süsteemide vastu, aga samas Euroopa üritab harmoneerida varjupaiga andmise äh, menetlust ja ta-, anda ka vajalikud tagatised varjupaiga taotlejatele. ja tendents on selles suunas, et ikkagi jäädakse truuks oma liikmesriigi poliitikale. Euroopa va-, vastutab Euroopa vastutus on väga suur varjupaiga küsimustega seoses ja väga palju on ka kolmandaid riike, kes on võtnud endale öö, kanda kohustused ka seoses varjupaiga taotlejatega, aga nüüd on tõesti tulnud aeg tegutseda. suur tänu, proua Guillaume ja nüüd on kaheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks sõna proua Vergial austatud härra president, proua volinik, kallid kolleegid, varjupaigaõigus on osa Euroopa Liidu põhiväärtustest ja mitte keegi oma sõnades ei julge seda vaidlustada. aga samas reaalne Euroopa Liidu äh, poliitika ja liikmesriikide poliitika tekitab teatud küsimusi üheksakümne üheksandal aastal üritas Euroopa Liit alustada juba selle poliitika harmoniseerimisega ja praegu on meil äh, seisame me vastamisi väga suure arvu varjupaiga taotlejatega. aga äh, väga hea oleks, kui see arv kajastaks inimõiguste olukorra paranemist Euroopas, aga me kõik teame, et see sugugi niimoodi ei ole. ja meie neljapäeva pärastlõunased arutelud äh, ka on selle tunnistuseks, et harmoneeritakse allapoole meie menetlusi ja varjupaiga pakkumise äh, Äh, tingimusi ja erinevused liikmesriikide vahel on väga suured ja me teame, et väga paljusid taotlusi öö, äh, käsitletakse öö, äh, hoopis väljaspool ja väga paljudel varjupaigataotlejatel ei olegi võimalust oma taotlust üldse esitada. Prantsusmaal on väga palju inimõiguste äh, eest võitlejaid, kes on väga hästi kursis selle olukorraga ja piisab sellest, et kui sa lähed koos ühe varjupaiga taotlejaga äh, pagulasametisse, nägemaks seda, et kuidas nad peavad tõendama ja esitama tõendeid piinamiste kohta. kogu see protseduur on talumatu. ja see tugiamet, mida me oleme loomas, selle eesmärgiks on pa-, parandada äh, koostööd liikmesriikide vahel, parandades juurdepääsu ka täpsele informatsioonile päritoluriigi kohta ja see on väga hea. ja enamus nendest ettepanekutest, mis Euroopa Parlament esimesel lugemisel tegi, nõukogu võttis neid ka arvesse ja me teame, et selle eest me peame äh, tänu võlgu olema Rootsile eesistujale ja ma tahaksin lisada, et Rootsi on minu jaoks teatud mõttes mudeliks selles valdkonnas ja väga teised riigid peaksid juhinduma Rootsi eeskujust. ja nii esimesel lugemisel kui ka teisel lugemisel komisjonis toetasime meie raportööri ja ka mina tahaksin omalt poolt teda tänada ja täpselt sama tahaksin ma öelda siin ka täiskogu istungil ja see väike samm edasi kujutab siiski endast pöördelist punkti Euroopa äh, poliitikas ja selle asemel, et sulguda endasse, oma Euroopa kindlusesse, et me vastupidiselt oleme valmis võtma vastu neid mehi ja naisi, kellel on õigus varjupaigale, nii nagu ütlevad rahvusvahelised dokumendid ja Euroopa Inimõiguste Konventsioon, mille me varsti ratifitseerime suur tänu, proua Virša. kaheks minutiks on, kaheksa pooleks minutiks on sõna härra Borgheziol. Grazie, president. suur tänu, härra president. ma kuulsin siin väga palju öö, äh, solidaarsusest, aga siin ei ole räägitud midagi turvalisusest ma sooviksin rääkida ka sellest, millega peavad tegelema äh, äh, õiguskaitseorganid, ka mina olen äh, karabineeridega ringi käinud ning ja nendega kohtunud ja ning nemad on mulle öelnud, et tihtipeale on lugu selline, et varjupaiga taotlejad esitavad võltsitud dokumente. me peame arvestama ka selle aspektiga, me peame arvestama ka turvalisuse ja julgeoleku aspektiga. minu meelest ei ole siin dokumendis turvalisuse aspekti väga põ-, sügavuti kaalutletud me ei tohi siin varjupaiga poliitikat segada mõningate isikute räpaste huvidega, kes kasutavad meie varjupaigapoliitikat inimeste smuugeldamiseks Euroopa Liitu. artikkel kaks määruses ütleb, et äh, tugiamet peab parandama liikmesriikide vahelist koostööd selleks, et äh, tugevdada varjupaigapoliitika rakendamist. ka mis puudutab äh, välispoliitilist elementi siinkohas. siin öeldakse ka, et tehniliste aspektide puhul saab varju paigaküsimuste tugiamet ka kolmandate riikidega koostööd teha, kuid mis põhjusel ei kontrollita ja ei kaalutleta rohkem äh, siin ettepanekus ka turvalisuse küsimust ja, ja miks seda tugiametit ei asutata ka kolmandates riikides, minu meelest on see äärmiselt oluline. oluline on ka seal äh, nii-öelda filtreerimistööd teha, et äh, liikmesriikides tööd lihtsustada? ka kolmandad riigid peavad seda koormat kandma. ja kui me näiteks Põhja-Aafrikas või Sahara kõrbealustes riikides vastavaid büroosid avaksime, kus äh, kust pärit isikud kõige rohkem varjupaigataotlusi esitavad, siis see aitaks ka meil tööd lihtsustada, me saaksime ka oma välisteenistust äh, kasutada selleks, et äh, varjupaigapoliitikast informeerida ka lähteriikidest pärit varjupaigataotlejaid. me ei tohi tähelepanu alt välja jätta ka Euroopa Liidu liikmesriike, mis asuvad Vahemere ääres me ei pea ainult ametnikke igale poole saatma, me vajame ka vajalikke äh, finantsvahendeid. Rootsis öeldi, et jah, et Rootsi on väga hästi tegutsenud, kuid jaa, Rootsi on väga kaugel Maltast ja Prantsusmaalt. just seal on kõige suuremad probleemid meil varjupaigapoliitikaga. kui me soovime siin tõesti tegutseda hästi, siis meil on vaja ka vastavaid vahendeid tegutsemiseks. suur tänu, härra Borghesio. ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Obermeier suur tänu, härra president. varjupaiga küsimuste tugiamet on oluline selleks, et varjupaigapoliitikat Euroopas tugevdada, kuid me peame ka vaatama, kuidas, kas tugiameti loomine on üldse vajalik, kas kas siin ei äh, sekkuta liigselt liikmesriikide pädevustesse, siin on tegu praegu varjupaigapoliitika tsentraliseerimisega? siin tuleb äh, ka äh, arvestada liikmesriikide erinevustega. näiteks suuremeelsemad riigid peavad äh, siin rohkem mööndusi tegema kui äh,, kui väiksemad riigid meil on väga palju agentuure loodud, meil on äh, kolmekordselt äh, suurenenud agentuuride arv aastast äh, kaks tuhat. siin on küll eesmärgiks loodud sisserände reguleerimine, et natukene siia riiki, natukene teise riiki, kuid tegelikult praktikas see ei tööta. meil on sisserändepoliitikat vaja teha järjekindlalt ja pealegi siin tehakse seda, äh, selle eest peavad äh, maksma ikkagi meie liikmesriigid ja meie, see läheb maksma meile turvalisuse. see suurendab äh, praegu ka töötute hulka samuti me peame arvestama, et varjupaiga saajad tahavad kindlasti tuua järele ka oma perekonna ma tean ka, et Austrias on näiteks äh, olukord äärmiselt keeruline. ühine varjupaigapoliitika tuleb äh, ühiselt läbi mõelda, sest praegusel korral see, neid, nendes riikides, mis kõige rohkem on puudutatud varjupaika taotlejate taotlustest, äh, see, seda küsimust ei lihtsalt. suur tänu, härra, ja nüüd saavad sõna kõik ülejäänud frakts- äh,, parlamendiliikmed, kõigepealt härra Nikolau. suur tänu, härra president. Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti loomine on põhimõtteliselt väga oluline küsimus. kuid seda tuleb ka edukalt praktikas rakendada. tugiamet saab oma asukoha Maltale, Malta on väga suure varjupaiga taotlejate surve all ja ka väga palju illegaalsed varjupaiga taotlejad üritavad jõuda just Maltale, seetõttu on äärmiselt oluline siin ka teiste liikmesriikide abi ja toetus. me peame tegema palju rohkem äh, kui seda, mida tehakse riigi tasandil. riik, liikmesriikide vahelised erinevused on väga suured, seda on juba siin ka eelnevalt mitu korda korratud. mõnes liikmesriigis varjupaiga taotlejal on hoopis teised võimalused kui teises liikmesriigis, mõnes liikmesriigis on kvoodid väga äh, suured, teises liikmesriigis on kvoodid praktiliselt null ja, ja varjupaiga taotlejad on väga hästi kursis nende erinevustega. praegune määrus näeb ette suuremat harmoniseerimist, kuid see harmoniseerimine tuleb ka tõesti eh, ellu viia. seetõttu varjupaigaküsimuste tugiametil on kanda siin väga oluline ülesanne, see puudutab loomulikult ka Euroopa eh, pagulasfondi. pagulased kolmandatest eh, riikidest saavad nüüd rohkem võimalusi neil on nüüd ka äh, lihtsam Euroopasse jõuda. mis puudutab aga kolmandaid riike, siis me peame astuma edasise sammu, me peame ka rohkem pingutusi nõudma nendelt kolmandatelt riikidelt. kõik teavad, et äh, kõige suurem surve on äh, suunatud just Euroopa Liidu lõunapoolsetele liikmesriikidele ja sellegipoolest me ei ole komisjoni ega ka Euroopa Liidu teiste institutsioonide poolt saanud mitte ühtegi ettepanekut, mille sisalduks ka erine-, erinevuse vahetegemine liikmesriikide vahel. ei ole arvestatud sellega, et surve on mõningatele liikmesriikidele väga suureks muutunud Euroopas meil on mõningad väga olulised äh, mehhanismid äh, varjupaiga taotluste rahuldamiseks, kuid me peame tegema vahet äh, varjupaiga taotlejate ja illegaalsete sisserändajate vahel, me peame illegaalide vastu võitlema meil on vaja rohkem praktilisi meetmeid selleks, et võidelda illegaalse sisserände vastu, sellepärast et see on äärmiselt oluline mõningatele liikmesriikidele. suur tänu ja nüüd kaheks ja pooleks minutiks härra Pahvton. aitäh, president. Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti loomine on täiesti vastu Briti opt-out süsteemile varjupaigapoliitika osas ettepanekud, et nelikümmend miljonit eurot kulutatakse selleks, et luua see tugiamet Maltas mis tegeleb varjupaiga küsimustega, näitab, et komisjon arvab, et riiklikud valitsused ei peaks mitte tegema, tegelema selle küsimusega. see ohustab äh, meie piirikontrolli äh, iseseisvust me ei saa ise enam kontrollida, kes siseneb ning väljub meie riigist ning see tekitab meile suuri probleeme. meil on juba probleeme, mis on teistsugused kui mujal Euroopas. komisjon sageli ei aita meid, kui meil on raskusi Ühendkuningriigis. selle asemel võtab ta Ühendkuningriigi maksumaksja raha selleks, et jagada see laiali teiste vahel nelikümmend miljonit eurot oleks paremini kulutatud, kui ehitataks uusi koole ning haiglaid Ühendkuningriigis ning see, kui tagataks ka selliseid teenuseid nagu puhas joogivesi ning kui tagataks niiviisi parem elukvaliteet kõigile. ligi äh, pool lastest, kes sünnivad Ühendkuningriigis praegu, ei sünni mitte Briti emadest ning äh, Briti maksumaksja peab selle kõik kinni maksma. see tugiameti loomine kindlasti suurendab Ühendkuningriigile, riigil lasuvat survet veelgi. meie valimiskampaania käigus on kõik erakonnad lubanud meil midagi äh, ebaseadusliku sisserännu vastu võitlemiseks teha. aga mida me saame teha senikaua, kui me Euroopa Liidus oleme? sest just praegu Euroopa Komisjon üritab võtta enda valdusesse kõik selles vallas olevad pädevused. ning samas jäetakse kõrvale nende inimeste vajadused, kes on hädas Ühendkuningriigis. ning meil on opt-out selles valdkonnas. see teema on väga oluline Briti valijatele. Briti erakonnad peaksid neid esindama ning nad tahavad teada, millised on teie kavatsused aitäh, austatud kolleeg. nüüd on nimekirja kantud sõnavõtusoovijaid, soovijad ära rääkinud ning alustame vaba mikrofoniga. härra Silvestr, üks minut ning katkestan teie sõnavõtu, kui ületate selle. Un uh, ufficio che deve... suur tänu. solidaarsuse jaoks me ei vaja mitte mingisugust ametit me peame loomulikult kontrollima, milline on varjupaiga taotlejate tegelik olukord, kuid me peame siiski tegema kõik selleks, et varjupaigataotlusi kiiremini menetletaks. ja me peame võitlema nende vastu, kes kuritarvitavad seda süsteemi. sooviksin meenutada veel seda, mida härra Borghesi ütles, mõningad riigid, Itaalia nende hulgas, on selleks sissepääsuks äh, illegaalsele sisserändele. ma arvan, et Euroopa peab seda koormat jagama sest sellepärast, et kõige suuremaid pingutusi teevad just need riigid, mis on praegu kõige suurema surve alla ast-, sattunud ja seda survet tuleks jagada. suur tänu ja nüüd saab sõna proua volinik, et äh, vastata et, äh, sõnavõttudele. ja peale seda saab proua Rašin Lambert sõna. aitäh! me loome selle tugiameti enamuse liikmesriikide toetusel, peaaegu kõik liikmesriigid on ühehäälselt taotlenud selle loomist, kuigi mõningad liik-, mitmetel liikmesriikidel on opt-out, aga komisjon ei kavatse loomulikult äh, tuua, viia sisse muutusi Ühendkuningriigi opt-out'i, küsim-, see on välistatult. aga siin on esitatud ka muid küsimusi selle tugiameti osas on üles näidatud toetus sellele ning mul on selle üle hea meel. loomulikult me teame, et Vahemere-äärsetel riikidel lasub tohutu surve selles küsimuses ning tugiameti eesmärk on neid aidata aga tegemist on ametiga kogu Euroopale. see kaasab liikmesriike ka Põhja Kesk- ja mujalt Euroopast, nii et tegemist on kogu Euroopale mõeldud äh, ametiga, hoolimata sellest, et ta asub Maltal. tegemist ei ole mitte vaid järjekordse ametiga, tegemist on meie varjupaigasüsteemi aluskiviga ning tema eesmärk on toetada liikmesriike selleks, et äh, välja arendada ühiseid standardeid ning äh, aidata leevendada survet, mis neil on. ta kogub teavet, annab ekspertteadmisi ja nii edasi ning loomulikult liikmesriigid võivad äh, alati ka ise otsustada, kas nad äh, osalevad mõningate menetluste harmoniseerimisel. see ongi ühise äh, varjupaigasüsteemi väljaarendamise eesmärk Euroopas, aga amet on vaid üks osa sellest süsteemist. me oleme siin rääkinud varjupaigapaketist ning komisjon kindlasti kavatseb aidata Euroopa Parlamenti edasi liikumaks selles vallas selleks, et äh, Euroopa Liidu ühise varjupaigapoliitika loomine mitte liiga kaugele edasi ei liiguks tule-. aitäh, volinik Val-, Malmström ja nüüd on proua äh, raportööril veel. aitäh, president! tahaksin kasutada seda võimalust selgitamaks mõningaid küsimusi, mis tõstatati siin. kahju, et mõned neid äh, küsimusi esitanud on juba lahkunud millised on varjupaigakohustused? Need on kindlalt selgeks määratud rahvusvahelistes konventsioonides, millele kõik liikmesriigid on eraldi alla kirjutanud. see ei ole sama, mis sisserännupoliitika ning seda vahet peaks kindlasti märkama. Need, kes tunnevad muret raha pärast, siin tahaksin tõstatada rahvuspoliitilise seisukoha, kui mõned äh, meie liikmesriikidest äh, ei võtaks enam vastu Iraagist ja mujalt saabuvaid äh, varjupaiga taotlejaid, siis kindlasti hoiaksime kokku palju raha ning häda. mis puudutab muid küsimusi, siis loodame, et äh, varjupaiga küsimuste tugiameti loomine võimaldab suurendada ka liikmesriikide vahelist usaldust ning edasi arendada mõningaid aspekte varjupaigasüsteemist ning leevendada samas survet, mis on liikmesriikidel. mõningate äh, liikmesriikidel lasub tõesti suur surve geograafilise asukoha tõttu ning mõningad kolmandad liikmesriigid, millel see surve lasub, ei ole üldsegi Euroopa Liidus ning ma kuulsin, et mõned kolleegid nõudsid lisatoetust tugiametile, aga kahjuks äh, ma ei ole näinud selles osas esitatud muudatusettepanekuid. peaks olema ka selge, et tugiamet ei võta üle liikmesriikide rolli selles kõnesolevas valdkonnas nii et äh, üldiselt mul on hea meel kuulata kolleegide kommentaare, mul on hea meel, et äh, paljud kolleegid aitasid mind selles töös raporti koostamisel ning ma loodan, et me kõik äh, rõõmsalt näeme ükskord päeva, mil avatakse see tugiamet ametlikult, aitäh! aitäh, proua Lambert! lõpetame nüüd selle arutelu. aga tahaksin öelda, vägagi suure